Riprendiamo le votazioni. Eh, relat- jätkame hääletustega. Rivasi raport ja sõna on raportööril. Merci, madame la president aitäh, äh, lugupeetud president, lugupeetud kolleegid, tegemist on raportiga, mis puudutab äh, radioaktiivsete ainete kontrollimist, mis äh, on olmevees ja selleks, et tagada et tekst oleks sidus ning äh, pärast seda, kui ma konsulteerisin Euroopa Parlamendi äh, teenistuste ja fraktsioonidega, soovin ma teha äh, tehnilise muudatuse, mm, muudatusettepanekusse kaks ja jätta järgi, jätta vahele siin teatava teksti osa ning ning mul oleks väga hea meel, kui mulle antaks veel kord sõna äh, selleks, et mul oleks Euroopa Parlamendi nimel võimalik edastada sõnum komisjonile, aitäh. Äh, viiskümmend kuus muudatusettepanekut koos, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. komisjoni ettepanek, kes on poolt, kes on vastu, ma soovin, et kõik annaks korralikult käega märku, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud. ja nüüd nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. ja nüüd on jälle sõna raportööril lugupeetud president, aitäh. ja see oli tõesti väga oluline hääletus ning nüüd kutsun ma üles äh, komisjoni seda äh, muudetud raportit edastama äh, parla-, riiklikele parlamentidele ja al-, alustama kaasotsustamismenetlust. tegemist on demokraatliku nonsensiga ning ka komisjonis toimunud hääletusel olid äh, komisjoni liikmed minuga nõus ning ma tänan teid väga selle eest. see raport puudutab äh, olmevees leiduvate radioaktiivsete ainete äh, kontrolli, tegemist on rahvatervise teemaga ja Euroopa Parlament peab olema tagatud, kaasatud, Euroopa Komisjon jätab Euroopa inimesed ilma arutelust ja õigusest sõna sekka öelda. siin on oluline see, et vaja on kaitsta tõsta meie poolt iga päev tarbitava vee äh, kvaliteeti ja siin ei tohi lubada sellist äh, juriidilist äh, hägu ning ähm, seetõttu on artikli sada, Lissaboni lepingu artikli sada kolmkümmend kaks alusel vaja kaasotsustamismenetlust. aitäh ja enne, kui me lähme härra Kosessi raporti juurde, annan ma sõna volinik Reinile. härra president, honorable members. president, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, see ajahetk ja see hääletus on väga tähtis Euroopa majanduse tuleviku jaoks. seda saab ainult veel kord korrata koos kuigpaketiga need kaks paketti aitavad meil teha mitu sammu edasi äh, tõelise majandus- ja rahaliidu suunas. tahan tänada kõiki raportööre, variraportööre ja teisi parlamendisaadikuid, äh, sõpru ning kolleege kes tegid komisjoni ja nõukogu eesistujatega koostööd selleks, et need ettepanekud ellu viia. suur tänu ka nende paljude muudatusettepanekute eest, mis te tegite. tihti olite te väga järeleandmatud ja vahel suisa järbeised ning seega oli teil võimalik ettepanekuid äh, õigusloomelise protseduuri käigus ainult parandada. ma julgen isegi väita, et kui kuuikpakett ja kaksikpakett oleksid olnud olemas siis, kui euro sisse viidi, ei oleks meil olnud vaja kannatada nii suure kriisi all. igal juhul me oleks saanud kriisist kiiremini välja tulla ja vähemate sotsiaalsete ning äh, kulutuste ning ka rahakuludega. Äh, kuid see näitab ka väga hästi, et ühenduse meetod toimib. kui me vaatame tagasi, siis äh, vastus kriisile Euroopa Liidus ja mõeldud nüüd sellele hääletusele ja komisjoni avaldusele võlalunastusfondi ja ühisvõlakirjade kohta võin teile ainult kinnitada, et nõukogu on ühenduse meetodit toetanud juba kahe tuhande kümnenda aasta kevadest peale ehk siis juba kolm aastat tagasi üheksandal ja kümnendal mail kahe tuhande kümnendal aastal toimus väga tähtis ECOFIN-i kohtumine, kus komisjon ühel meie kriisikohtumistes tegi ettepaneku välja töötada ühtne stabiilsus ja finantsjärelevalvesüsteem, kus toestatakse järelevalvet eelarve üle ja me nägime kõigepealt ette kuuskümmend miljonit ja hiljem veelgi rohkem. meil oleks olnud võimalik ära hoida kogu see bazooka, mis tõi endaga kaasa veel suuri süsteemseid kriise ja samamoodi võtsime me vastu ka väga palju erinevaid otsuseid Keskpanga poolt. ESF-i muudeti alles eelmisel aastal pikaajaliseks äh, kapitalimahutusega vastu, äh, liitlaseks ESM-ile. meil oleks olnud parem vastus kriisile, me oleks reageerinud kiiremini kui esialgne komisjoni ettepanek kahe tuhande kümnenda aasta kevadel oleks äh, liikmesriikide poolehoiu teeninud. kuid aeg ei olnud küps. proua president, kas ma võin oma avalduse lõpetada? hästi, suur tänu komisjoni kavatsused tulevaste sammude kohta, tahan komisjoni nimel öelda järgmist. ja ma palun teie kannatust. Teil tuleb mulle andeks anda, kui ma enda kohta väga pikalt räägin, aga tegemist on väga äh, põhjapaneva lahendusega kui komisjoni õigusloomeline ettepanek kaksikpaketi osas vastu võetakse, soovib komisjon vastu võtta lühiajalisi meetmeid selleks, et tugevdada Majandus- ja Rahandusliitu, nii nagu see kavas kirjas. lühiajalised meetmed, kuue kuni kaheteistkuised meetmed aitavad Majandus- ja Rahandusliitu parandada ja komisjon on mõelnud, et keskpikas perspektiivis ühisvõlakirjad ja võlalunastusfond võiksid olla võimalikud meetmed selleks, et Majandus- ja Rahandusliitu tugevdada teatud äh, tingimustes. ja põhiliseks põhimõtteks oleks see, et äh, riski maandamismeetmed peavad käima äh, käsikäes ka suurema fiskaalkoostööga. tugevdatud koostöö äh, finantspoliitika kohandamine peaks olema käsikäes ka poliitilise lõimimisega selleks, et demokraatlik äh, järjepidevus tagada komisjon äh, loob äh, ekspertide rühma selleks, et läbi viia sügav analüüs äh, kasu, riskide, nõuete ja tõkete kohta, samamoodi nagu ka osalise riikide võlgade lunastamise kohta, seda võlalunastusfondi ja ühisvõlakirjade raames. rühm saab ülesande hinnata millised oleksid õiguslikud tingimused äh, finantsstruktuur ja ka vajalik äh, eelarveline ja finantsraamistik. demokraatlik järjepidevus on see, millega peame kohe kindlasti arvestama ekspertide rühm arvestab äh, läbiviidavaid reforme majandus- ja eelarveliidu osas ja hindab ka nende meetmete lisaväärtust. ekspertide rühm pöörab eriliselt tähelepanu käimasolevatele reformidele nagu kaksikpaketi rakendamine, ESM-i rakendamine ja teiste vajalike meetmete rakendamist. ja oma analüüsis ekspertide rühm pöörab tähelepanu ka äh, Äh, riikliku rahastamise järjepidevusele, äh, moraalsete ohtude ennetamisele, samamoodi ka selliste tähtsate küsimuste nagu finantsstabiilsuse, finantsintegreerimise äh, peale ja ekspertide rühma liikmed on eksperdid oma alal ja ekspertide rühm esitleb oma lõpliku raporti komisjonile hiljemalt märtsikuus kahe tuhande neljateistkümnendal aastal. komisjon hindab raportit ja kui vaja, teeb ettepanekuid veel enne oma mandaadi lõppemist. stabiilsus ja kasvupaketi jaoks on vaja vastu võtta ennetavaid meetmeid Äh, samamoodi nagu ka äh, riigisektori investeerimisprogrammid, mis peavad jätkuma, samamoodi tuleb äh, edasi minna konvergentsi programmidega, seda tehakse kevadel ja suvel sellel aastal, nii nagu komisjon oma teatises kesk- ja pikaajaliste eesmärkide kohta välja Äh, pani pärast seda, kui äh, mitmeaastase finantsraamistiku analüüs üle viiakse veel enne selle aasta lõppu, komisjon teeb ettepaneku käesolevat raamistikku majandusjuhtimise osas parandada. meetmed selleks, et tagada ex-ante koordineerimist poliitiliste reformide puhul majanduse valdkonnas samamoodi nagu ka äh, konvergentsi meetmete loomine selleks, et tagada finantstoetust äh, struktuurireformide õigeaegse läbimiste jaoks ja tagada järjepidev majanduskasv. daamid ja härrad, mina ei otsusta Euroopa Parlamendi äh, menetluskorra üle soovin lõpetada. lubage palun volinikul lõpetada, ütleb proua president. lubage volinikul lõpetada, palun. kodukorras on ette nähtud, et volinik saab sõna ja palun laske nüüd volinikul oma kõne lõpetada. The new system uh, fully in line uus süsteem, mis on kooskõlas ühenduse meetodiga peab Euroopa Liidu järelevalvemehhanisme silmas selleks, et äh, tagada finantstoetust äh, ja on seega kooskõlas ka nende sammudega, mis äh, tagavad eelarvedistsipliini osas, eelarvedistsipliini ja rohkema vastutuse liikmesriikidel peab olema suurem võime asümmeetriliste šokkidega hakkama saada ja meil peaks olema ka võimalik oma fiskaalvõimsust suurendada ning komisjon soovib kiiresti vastu võtta oma tegevuskava võitlemaks maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidmise vastu, eriti mõeldes direktiivide ülevaatamise peale tegevuskava ja meetmed, mida komisjon on lubanud teha tööhõive ja sotsiaalpoliitika paketi raames. nii et ma lisan parlamendi protokollile veel mõned äh, nüansid, see on äh, komisjoni panus, äh, lugupeetud parlamendiliikmed ma loodan, et see avaldus toob selgust komisjoni kavatsustesse ja ma loodan, et teil on võimalus anda oma jah-hääl kaksikpaketile veel enne ülemkogu, mis on väga tähtis selleks, et äh, usaldust majandusse Euroopa Liidus taastada. see oleks väga tähtsaks sammuks edasi meie ühise eesmärgi nimel selleks, et välja töötada tõeline majandus- ja rahaliit, mis teeniks meie kõiki kodanikke. suur tänu, suur tänu teie tähelepanu eest, suur tänu teie toetuse eest. Bene, concentratevi sul voto adesso. Aitäh, ma tahu, paluks, et kõik nüüd keskenduks hääletusele, hääletame Gozessi raportit, muudatusettepanek seitsekümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, vastu võetud. ja nüüd komisjoni ettepanek, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. nimeline hääletus, äh, resol-, äh, seadusandlik resolutsioon, kes on ette, äh, hääletamine on lõppenud vastu võetud. härra Leichtfried, protseduuriline märkus, kui see on protseduuriline märkus, ma ei taha äh, kritiseerida seda, kuidas te istungit juhatate, vaid äh, ma olin mures, et et kas mõned härrade äh, närvid äh, ikka saavad hakkama selle pingelise olukorraga siin ja palun äh, jälgigem, et ne, siin saalis parempool istujatel midagi halba ei juhtuks. olen teiega nõus, ütleb härra proua president, proua Ferreira raport kuuskümmend, kaheksakümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud komisjoni ettepanek, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. nimeline hääletus äh, res-, äh, resolutsiooni üle, hääletus toi-, äh, lõppenud. vastu võetud. Lambertsi raport. muudatusettepanek kolm, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, vastu võetud komisjoni ettepanek, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, nimeline hääletus seadusandliku resolutsiooni ettepaneku kohta hääletamine on lõppenud. vastu võetud ja Please, this is a point of order. protseduuriline küsimus ma tahaksin kolleegidele täna meelde tuletada, et tegemist on Euroopa Parlamendiga. see ei ole mingisugune mudamaadluse areen siin ja minu meelest on märkimisväärne, et inimesed naeravad siin, kisavad, plaksutavad. näitage siiski üles austust, tegemist on demokraatia areenaga siiski. Bene, relatsioone Okuni, emendamento tre Okoni raport, muudatusettepanek kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. komisjoni ettepanek, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. nimeline hääletus äh, seadusandliku resolutsiooni üle, äh, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud ja Morin Chartier raporti hääletus palun. Äh, suur tänu, teen väga lühidalt. Äh, ma tahaksin selgituseks äh, küsida järgmist. võib-olla siin on tekkinud kirjaviga nimelt öeldakse, et krediidikriis on praeguse kriisi aluseks ja et äh, see on äh, inimeste poolt tekitatud katastroof. me peaksime siiski olema usaldusväärsed, maailm peab meid siiski tõsiselt võtma ja kui siin öeldakse, et tegemist on inimeste poolt põhjustatud kriisiga, siis see ei ole üldse mitte äh,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 kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üks, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kolm, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmas osa poolt, vastu, erapooletud,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 kuuskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt A, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime seda ja hääletus on alanud. hääletamine lõppenud tagasi lükatud. põhjenduspunkt B esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt C, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime seda. hääletamine alanud, hääletamine lõppenud tagasi lükatud. põhjenduspunkt D poolt. kas keegi ei ole poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. põhjenduspunkt I, kes on poolt? kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. põhjenduspunkt K poolt, vastu. Mm, kontrollime põhjenduspunkti K, kes, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud. põhjenduspunkt kaks siis V, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nimeline hääletus äh, resolutsiooni ettepaneku osas hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud Eh, vastu võetud eh, Lyotari raport. ma palun, et kõik korralikult kätt tõstaksid. seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime kolmeteistkümnendat, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitseteist, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, kas kontrollime? Äh, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud vastu võetud. palun tõstke korralikult kätt, teine osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksateist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksateist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud vastu võetud teine osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud. kontrollime seda. hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend kaks, kes on poolt, Mm, kolmkümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend, kes on poolt, kes on vastu, äh, kes äh, on poolt neljakümne puhul, kes on vastu, e-, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud kontrollime. Äh, hääletamine on lõppenud. vastu võetud teine osa. Your palju on neid, kellele ei ole meele järgi see, mida te ütlesite kolmekümne teise muudatusettepaneku kohaselt ja palun kontrollime. kindlasti on see võimalik, nii et hääletame punkti kolmkümmend kaks. elektrooniline kontroll, hääletus on alanud, hääletamine on lõppenud. vastu võetud ning nüüd äh, neljakümne esimese teine osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend üheksa, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu. kontrollime neljakümne üheksandat esimest osa. hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud vastu võetud. teine osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend üks, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. kontrollime. viiskümmend üks hääletamine alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kuuskümmend seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt C, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkti Ott, esimene osa, kes on poolt kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt K, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud. tundub, et on tagasi lükatud, kui soovite, siis kontrollime. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud põhjenduspunkt N, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt O, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt P, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tundub, et on tagasi lükatud, aga võime kontrollida. hääletus on alanud hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. põhjenduspunkt kaks siis V, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud ja nüüd resolutsioon tervikuna, eh, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd Costa raport. ning punkt kakskümmend. kas te soovite kontrollida, palun väga, kontrollime. ja kontrollime Lyotari raportit, hääletus on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud. ning nüüd Costa raport. palun andke äh, hästi käega märku. punkt kakskümmend, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmas osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend kaks, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. nimeline hääletus, teine osa, teise osa puhul hääletus on alanud, hääletamine on lõppenud. vastu võetud, kolmas osa, nimeline hääletus, hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud vastu võetud kakskümmend viis, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kaks esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend neli ja jätkame seitsmekümne neljandaga, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. põhjenduspunkt L, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja ettepanek tervikuna, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, vastu võetud. ning Tiroliani raport, nimeline hääletus punktis viisteist, hääletus on alanud, hääletamine on lõppenud vastu võetud punkt seitseteist, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, nimeline hääletus, hääletamine alanud, hääletamine lõppenud. vastu võetud. kakskümmend kolm, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime hääletamine on alanud hääletamine lõppenud. vastu võetud. kolmas osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd äh, nimeline hääletus äh, resolutsiooni ettepaneku üle, hääletus alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud. ja nüüd äh, Rossi raport kakskümmend viis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. ja resolutsiooni ettepanek tervikuna, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud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 Yes, thank you, president. Yes, I, I just, um, earlier want... jah, aitäh, hea juhataja, ma tahtsin varem äh, esitada ühe protseduurilise märkuse, mul on väga hea meel, et härra volinik on veel saalis ja tegelikult see puudutab menetlust, härra volinik, võib-olla teid huvitab see, mis mul on öelda mul ei ole äh, ühtegi äh, probleemi sellega, et komisjon enne hääletust tahab teha lühikese sõnavõtu ja seekord äh, komisjonil tõesti oli ka midagi väga olulist öelda väga keerulisel teemal, nii sisuliselt kui ka vormiliselt. Äh, härra volinik, palun kuulake mind. kui teil on sellised pikad avaldused, mida te, te tahate teha enne hääletust, peaks aega ette nähtama päevakorras, enne kui see hääletus toimub selleks, et äh, volinik ise siis äh, oleks saanud kas eile õhtul või täna hommikul sõna võtta ja selgitada, mida nad siis tahtsid öelda. ja sellel põhjusel ma esitasingi taotluse protseduuriliseks küsimuseks ja loodetavasti komisjon võtab selle arvesse minutilisest sõnavõtust ei ole midagi, aga kui selline pikk pikk ja keeruline selgitus tuleb, on tulemuseks äh, halb käitumine muidugi koja liikmete poolt, mis ei ole sobiv, aga siiski ka meelehärm hästi käituvate kodanike seas, nii et palun, president, öelge see edasi komisjonile. proua Foster saavutati kokkulepe komisjoni ja parlamendi vahel ja sellel põhjusel komisjonil on õigus pöörduda koja poole ja komisjoni liige täpselt seda õigust ka kasutas ja ei ole mitte mingisuguseid ajapiiranguid seatud taolistele sõnavõttudele. härra volinik täna rääkis umbes kümme minutit, kokkulepe oli aga sellekohane olemas ja me austasime kokkulepet. proua Peeres, teie soovite ka sõna? proua juhataja, ma tahaksin vastata sellele, mida ütles kolleeg Ford. volinik tõesti, kes meie seas veel on, pidas üsna pika kõne ja kahjuks ta sõnum äh, tegelikult lahjenes selle ko äh, koja ees. aga tema avaldus on äh, osa kokkuleppest, on väga oluline, et see avaldus tehti avalikult koja ees hääletuse ajal Bene, ora passiamo alle dichiarazioni di voto. Läheme nüüd edasi hääletusselgituste juurde. Correira raport